uuesti mõtleme. olen tänulik samuti ka Aafrika algatuse eest. sest Viinis oli meil nagu saksa keeles öeldakse high level group meeting inglise sõnaga, kõrgetasemeline kohtumine ja see oli väga oluline sõnum Aafrika suunal ning Austria eesistujana rõhutas, et meil ei ole võimalik Euroopa tulevikku kujundada ilma Aafrika tulevikku kujundamata ning see sõnum Aafrika suunal Austria poolt oli väga oluline. nii et äh, kokkuvõtteks võiks öelda, et selle erandiga, millest ma rääkisin, äh, seda erandit äh, kõrvale jättes, oli tegemist väga eduka eesistumisega ning tänan Austria suursaadikut ja meeskonda ning äh, Austria valitsust, sest äh, väga palju saavutati, vaatamata, saavutati palju ka valdkondades, milles ei oodatud selle saavutamist eesistumise alguses, aitäh! passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici nüüd läheme edasi fraktsioonide esindajate sõnavõttude juurde. pidage palun ajast kinni, äh, sest järgmine arutelu äh, euroaastapäeva üle algab äh, pool kaksteist. nüüd saab sõna Martin Reber. austatud president Tajani, austatud president Juncker, austatud liidukantsler, austatud esindajad, head kolleegid tere tulemast arutelule Austria eesistumise tulemuste üle tahaksin Rahvapartei fraktsiooni nimel teid tänada, sest see bilanss on väga muljetavaldav, saavutati märksa rohkem, kui me kõik ootasime viimase poole aasta jooksul Euroopa tuleviku seisukohast. Aust-, ausalt öeldes poliitiliselt tundub mõnikord isegi kahjugi, et me Euroopa aruteludes peame alati rääkima kriisidest, rääkima sellest, mis inimestele tundub probleemsena ja meil reeglina ei õnnestu käsitleda positiivset, käsitleda saavutatut, käsitleda seda, mis Euroopat tugevdab, sellele tähelepanu juhtida. on kahju, et see nii on. aga poliitikutena peame me sellega leppima. poliitiline bilanss sisuliselt on juba saanud käsitletud. rahvapartei nimel tahaksin rõhutada eh, teemavaldkondi julgeolek kaitsefondiga äh,, Äh, küberturvalisuse äh, droonide osas, samuti koostalitlusvõime julgeolekuasutuste andmekogude vahel, EKRE-s samuti. heaolu valdkonnas saavutati päris palju. investeeringute kontroll Euroopas on väga oluline. Euroopa-Jaapani lepe sõlmiti teie eesistumise ajal ning rändlus ja rändlus ka pangaülekannete osas on väga olulised asjad, mida inimesed tajuvad. ning keskkonnavaldkonnas CO2 heitmed ja plast, plasti valdkonnas heitmete keelud on olulised teemad, mis võimaldavad Euroopat inimestele arusaadavalt selgitada oluline on ka poliitiliste arutelude algatamine. nõukogu peab siin ohjama neid protsesse, aga peab andma ka suuna kätte. meile on olulised teemad, nagu näiteks Salzburgi mitteametlikus nõukogus, selles, see, mis puudutab äh, välispiiride kaitset ja selle prioritiseerimist rändepoliitikas. see on Rahvaparteile väga oluline, see on eeltingimuseks teistele aruteludele rände poliitikas, et me teaksime, kes Euroopas on. siis äh, õiglusarutelu, digitaalmaks. Austria on siin alustanud oma siseriikliku digitaalmaksuga internetihiiglastele. see on väga oluline samm ja tänan Austriat selle eest, selle rõhu, rõhuasetuse eest, mis Euroopale väga asjalik on ning äh, Jean-Claude Juncker rõhutas seda ka, et kui me Euroopas äh, tahame tõsiselt võidelda juutide vastase vägivalla vastu, siis peame vastavaid meetmeid rakendama. ma osalesin ise ka Viinis antisemitismi vastasel koosolekul ning äh, see, mida me juudi kogukondade esindajatelt kuulsime, on murettekitav ja me peame seda arvestama, et me ei tohi lasta sündmustel korduda ja lõpetuseks tahaksin öelda, et Austria on näida, näitas eesistumise ajal, et tegemist on tugeva riigiga ja tundub, et ka rahva, rahvas osales selles, nii palju kui mina kogesin seda. et Austria, austerlased tundsid end uhkena selle üle, et nende riik on eesistuja ning viib Euroopat edasi. ning jääb üle vaid äh, konstruktiivset tööd jätkata ning äh, konsensuste poole püüelda. aitäh, Sebastian Kurz ja aust-, aitäh Austria eesistuja, eesistujale! järgmisena eh, saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna proua eh, Joao Rodriguez. aitäh, eh, lugupeetud kantsler, Austria eesistumine algas olulise motoga, mm, milleks oli Euroopa, mis kaitseb. tõepoolest, meil on tarvis niisugust Euroopat, aga me leiame, et äh, Austria mm, eesistumine liikus äh, teist laadi Euroopa suunas. hirmude äh, ja tagasitõmbumise Euroopa suunas. kuid meil on tarvis tugevat ja ambitsioonikat Euroopat, mis leiab, et ta suudab piisavat solidaarsust pakkuda. seega algas rändedraamaga, me oleksime äh, saanud äh, pakkuda kiiret äh, lahendust ja varjupaika tõhusalt, kuid jällegi toimus Vahemerel mitmeid dramaatilisi vahejuhtumeid, seega Euroopa peab välja kujundama ähm, põhjaliku rändepoliitika, et see toimuks korrapäraselt, sest rännet on meil tarvis Äh, äh, ja seega tuleks paika panna selle äh, põhijooned. lisaks on ülemaailmne ränderaamistik ja see oli ka väga kahetsusväärne, kuna väga paljud riigid maailmas seda toetasid, aga Marrakechis nägime, et mit-, mõned liikmesriigid ei toetanud ja neid juhtisid ka, juhtis ka Austria valitsus ja sellest me lihtsalt ei saa aru aga see ambitsiooni ja solidaarsuse puudumine äh, on seotud ka meie kodanikega. kuna, võtkem näiteks Euroopa Sotsiaalsamba, see on meie suurim äh, algatus. Austria eesistuja oleks äh, võinud palju paremini kogu määruste paketiga edasi liikuda, oleks võinud teostada palju tõhusamalt ja seega me ei saanudki aru, äh, miks oli äh, tarvis äh, ministrite nõukogu kohtumist edasi lükata. meil on tarvis, et see sotsiaalsammas kiiresti rakenduks. siis olid läbirääkimised mitte mitmeaastase eelarve üle see tõepoolest on tarvis, seda on tarvis, et oma väljakutsetega Euroopas toime tulla ja et ühtekuuluvust tagada, kuid möödunud äh, ülemkogul otsustati, et lõplik öö, äh, öö, äh, otsus võetakse vastu öö, sügisel, aga see on väga kahetsusväärne. meil oleks tarvis siiski peamised kokkulepped sõlmida öö, juba varem ja me jällegi ei mõista, miks Austria eesistuja ei suutnud öö, ambitsioonikamat ajakava paika panna, et läbirääkimistega edasi liikuda. siis meil oli veel üks võimalus euroala reformimiseks. seda me ootame juba aastaid lahendused on meil ka olemas. me võime e, juba e, e, kokkuleppele väga lähedale jõuda ja leppida ka kokku ka euroala eelarves kõigil euroala riikidel see juba on, aga jällegi siin Austria eesistuja oli kõhklev. see aga on väga oluline ühtsuse tagamiseks euroalal ja äh, erimeelsustest ülesaamiseks seoses Euroopa ülesehitamisega. ja siis äh, õiglane maksustamine, tõepoolest, meil on tarvis uut digimaksu ja seda oleks ka meil tarvis märksa kiiremini. nii et äh, mina pean ütlema, lugupeetud riigikantsler, et minu seisukohalt ei äh, suutnud äh, Austria eesistuja mõnede väga, mõnedest väga olulistest võimalustest kinni haarata. meil on tõepoolest siin uued äh, e, ideed, e, riigid on isekad, tõmbavad endasse, meil on paremäärmuslikke liikumisi ja selleks, sellega toimetulekuks on meil tarvis õigeid valikuid kas me teeme neile järeleandmisi või siis tuleme välja tugeva selge alternatiiviga, kus Euroopa on tugev ja solidaarne. nii et see oleks meie sotsiaaldemokraatide jaoks õige viis edasi liikuda ja meie arvame, et äh, me peame järgmisse etappi edasi liikuma, äh, kus äh, me liigume uue Euroopa poole, aitäh! järgmiseks saab sõna ECR fraktsiooni nimel äh, härra Sahradel. aitäh äh, lugupeetud äh, eesistuja, kantsler. üldiselt oli Austria eesistumine hästi ette valmistatud ja hästi läbi viidud, tõhus, kuna Austria on hästi toimiv riik Äh, nii et äh, siin juba on räägitud paljudest teemadest, äh, valin veel mõned siin välja. esmalt rände ja julgeoleku küsimused ja oli tõepoolest värskendav näha veidi teistsugust lähenemist eesistujalt kui varem. Te märkisite väga selgelt Äh, äh, mida teised ei julgenud öelda. Äh, Euroopa ei ole valmis võtma vastu lakkamatuid rändevoogusid ja see ei ole jätkusuutlik ka meie sisejulgeoleku seisukohalt ja pakuti välja erinevaid lahendusi, näiteks Schengeni piirikooditsi tugevdamine või tagasisaatmissüsteemi Äh, tõhustamine ja sellega saab võidelda ka illegaalse rände vastu ja tõepoolest äh, seda äh, hinnati, seda kuuldi Kesk- ja Ida-Euroopas ja mitmetes riikides. seega on selge, et on tarvis leida konsensus liikmesriikide vahel Äh, mitte äh, jääda niisuguste ajutiste lahenduste juurde, nagu see ümberasustamise äh, süsteem, mis Euroopa Komisjoni ees, eestvõttel tekitas suure lõhe ida ja lääne riikide vahele. üks ähm, prioriteete oli ka tagada Euroopa konkurentsivõime digitaliseerimise innovatsiooni kaudu, selles oli teil õigus meie äh, suurimad äh, firmad kahjuks äh, tulevad Euroopast väljaspoolt ja meil on tarvis toetada rohkem idufirmasid, VKS-il, meil on tarvis tõkkeid kõrvaldada majandusest ja tahaksin teid ka õnnitleda Jaapani vabakaubandusleppe kiire allkirja allkirjastamise eest, see äh, siiski äh, katab kolmkümmend protsenti ülemaailmsest äh, SKT-st ja Singapuri ja Vietnamiga vabakaubanduslepped loodetavasti järgnevad ka kiiresti ja viimaks jätkasid, jätkusid äh, läbirääkimised ja äh, see on äh, hea, kuna see parlament ja komisjon on lõpetamas oma mandaati ja seega nad ei peaks otsustama liikmesriikide ega volinike eest, kes pärast neid tulevad. veel välis suhted olid keerulised, sellest ma väga pikalt ei räägigi, ütleksin vaid, et Austraalia, Austria eesistuja oli pragmaatiline äh, Äh, ei äh, juhindunud suurtest loosungitest, vaid äh, soovis jõuda kiirete tõhusate lahendusteni ja ma arvan just, et siin on tervemõistuslik lähenemine väga tervitatav ja seda ma soovin ka meile edaspidiseks. aitäh, järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Telitško. jah, ma ei tea, kas riigikantsler suudaks taluda äh, veel rohkem õnnitlusi. seega ma ütleksin, et tegemist oli äh, tõhusa eesistumisega, Austria äh, saavutas tulemusi, mis ta oli soovinud aga iga kuue kuu tagant peaks vaatama ka seda, kuidas Euroopa Liit üldiselt on edasi liikunud ja ma arvan, et ka seda tuleks äh, vaadata ja välja öelda. Äh, kahekümne kaheksa või nüüd kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidul on äh, eesistujal väga oluline roll, ta ei saa imesid teha, aga siiski seda tuleb hinnata, aga kui me räägime triloogidest nende hulgast, siis jällegi ma olen sellega nõus, aga vaadakem äh, õigusloome äh, äh, valdkonda. Teie kolm prioriteetset valdkonda, mida te ka mainisite, on tõepoolest olulised. räägin siin ühest näitest. tegelesime siin küberturvalisusest, küberjulgeolekust, tulemuste poolest ei ole Äh, halb, meil olid äh, teie saadikuga mõningad äh, erimeelsused, aga see peegeldab siiski liikmesriikide seisukohti, kes konkureerivad siin omavahel. me oleme täpselt nii tugevad või nõrgad, kui meie kõige nõrgem lüli nii et äh, arvud on siin tõesti olulised, te olete tegutsenud tõhusalt, aga tekib äh, küsimus või võiks küsida, mis äh, laadi õigusakte me saame rakendada. tõepoolest digivaldkonnas on hästi edasi liigutud, kuid samas kui mina suudaksin, siis ma Äh, ja kui ma mõtleksin äh, äh, välja näiteks mõne rakenduse, siis kuhu, kus ma seda müüksin, kas Euroopa Liidus või Silicon Valley's, vastus on ilmselt selge. ja veel paar teemat, kus me oleksime saanud ehk paremini teha ja ajalugu seda ka ilmselt näitab. üks on sisejulgeoleku valdkond tõepoolest lähenemine oli tasakaalustatud, kuid äh, mööngem, et meil nõukogus blokeeritakse mitmeid äh, ettepanekuid, mis edasi ei liigu. Äh, ja meil on praegu probleemid, kriisi ei ole, aga kui tuleb kriis, siis me oleme suurtes raskustes. eelarve kohta ütleksin, et tõesti on hästi edasi liigutud, kõik Äh, nii-öelda äh, äh, lahendused on leitud, aga tõepoolest me ei tohiks järgmisele parlamendile oma ülesandeid jätta. aga kas ühtekuuluvuse valdkonnas või põllumajanduse valdkonnas, nii edasi, kus meie eelarvel on Äh, oluline mõju. mulle tundub, et see ei ole siiski realistlik. mina ei poolda raha raiskamist, aga me peaksime äh, mõistma, et meil on siin uued väljakutsed ja me ei saa lihtsalt äh, seniseid poliitikaid natukene üle vaadata, ilma et vahendeid tõhustataks, aga üldiselt ma leian, et te olete head tööd teinud, aga Euroopa Liit tervikuna päriselt ei tee veel kõike seda, mida kodanikud meilt ootavad, aitäh! nüüd äh, saab Roheliste äh, fraktsiooni nimel äh, sõna Ska Keller. tänan. ei saa päriselt ühineda oma eelkõnelejatega kiituse osas sest paljud õigusloome algatused edasi ei liikunud nõukogus, vaid jäid sinna pidama mis aga meile meelde jääb ja välisvaatlejatele meelde jääb, on, on see kohtumine Vene president Putiniga. ning samuti ka poliitilised, poliitilised piruetid seoses ÜRO rändekokkuleppega, see oli tõeliselt piinlik. sest kuid kuid eh, blokeeris, see sisuliselt Austria blokeeris seda ja, ja olles enne osalenud kuudepikkuse eeltöö läbiviimisel ning see, ning selle asemel, et leida mingi lahendus, te polariseerisite ja polemiseerisite seda. ning ise eh, jäite nagu Orban ja Trumpki natsionalistlikule positsioonile. sellega te tegite kahju kogu Euroopa Liidule ja lisaks sellele te rõhutasite meile, et te näitasite, et Austria on valmis vilistama Euroopa Liidu seadusandlusele, kuid kui te näiteks otsustasite sotsiaalpoliitikas diskrimineerida Euroopa kodanikke, vähendades nende perehüvitisi, teades, et te rikute Euroopa Liidu õigust teised riigid on vähemalt oodanud, kuni nende eesistumine lõpeb, enne taoliste meetmete rakendamist, aga teie seda ei teinud. mis puudutab nüüd võitlust maksu, maksudest kõrvale hõid-, hoidumisega ja maksupettustega õnnestus teil edasi saa-, edasiminekuid saavutada, aga äh, seoses äh, CO2 heitmetega te sisuliselt mängisite kaasa Saksa aut-, äh, autotööstusega. Frontexi küsimustes ei suutnud te piisavalt edasi liikuda ning äh, lihtsalt lükkasite äh, küsimused kalevi all, olgugi et need teie prioriteedid olid ühekordsete plasttoodete valdkonnas meil õnnestus edasi liikuda ja tänan teid, teie ametnikke suurepärase töö eest selles valdkonnas. üldkokkuvõttes tundub, et suurim saavutus Austria eesistumisel oli mulle minu jaoks see, et et sai, saavutasite Katowice kliimakohtumisel fossiilkütuste auhinna esimestel päevadel. kui nüüd vaatame Austria kodakond, koda, kolmandat sektorit, siis paljud inimesed osalevad poliitikas ja, ja võtavad sõna sotsiaalteenuste vähendamise ja rassismi vastu ja ma loodan, et nendel inimestel Austrias õnnestub äh, Äh, saavutada hea tulemus Euroopa valimistel, sest Euroopal on vaja konstruktiivset Austriat. meil on vaja niisugust kodanikuühiskonda, nagu teil on Austrias, mis võtab sõna äh, lõhestamise vastu ja ühiskondliku sidususe poolt, aitäh. nüüd saab äh, kuue NGL fraktsiooni nimel härra Papadimulis. lugupeetud kantsler Kurz ma pean vabandama, aga minu sõnavõtt tuleb teile pettumusena. mina ei saa nõustuda selle mm, õnnitleva, tunnustava meeleoluga siin ruumis. minu arvates on e Euroopa Liidu jaoks häbiväärne, et Austria eesistujana ei kirjutanud alla Marrakechis rändeleppele, kuhu kirjutas alla sada viiskümmend riiki. see oli tegelikult mõõdukas dokument. ja tegelikult ma sooviksingi teie käest vastust. miks te häbistasite Euroopa Liitu tekstile allakirjutamisest keeldumisega? siin ei ole küsimus mitte ainult minus, siin on kogu küsimus, äh, siin on küsimus meie fraktsioonilt härra Juncker oli seevastu palju mõõdukam. ja te ei teinud mitte vähimatki Euroopa Liidus sotsiaalse samba jaoks ja Dublini pakti jaoks, mm, milles on kokkulepe juba väga pikka aega tagasi saavutatud, te blokeerisite selle ning samuti ka EDIS mitte ainsamatki sammu. ehk see Euroopa Liidu pakk, osa on lõpetamata ja internetihiiglastega jällegi null. on mitmeid asju, milles oli plaan osapooli lähendada enne valimisi ja kui see nüüd on jäänud tegemata, siis see tähendab seda, et Euroopa majandusel läheb tulevikus viletsamalt. see, et te teete koostööd paremäärmuslastega, inimestega, kes tunnevad nostalgiat ähm, Natsi-Saksamaa järele, see muidugi mõistetavalt piirab teie manööverdamisruumi aga ütleksin siiski midagi positiivset ka. positiivseks pean ma seda, et teie ja siis nõukogus ja komisjon ja öö, ähm, parlament, et äh, kõik on seda meelt, et saavutatud kokkulepe Balkanil on positiivne, Prespasi leping, see on üks positiivne asi ma sooviksin teile kinnitada, et järgmistel päevadel Tsiprase valitsus on otsustanud selle Kreeka parlamendile esitada, vaatamata sellele, et on teatud demagoogilist äh, reaktsiooni Pasokilt ja uuelt demokraatialt, mis läheb vastuollu Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatide arvamustega siin ruumis nemad arvavad, et seda lepet ei peaks heaks kiitma. FTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Neuten. austatud president, austatud liidukantsler, kõigepealt sooviksime kolm asja positiivset kirja panna protokolli jaoks. maa tiirleb endiselt, teiseks sõdu, uusi sõdu ei ole juurde tulnud ning kolmandaks Euroopa Liit jätkab omaette bürokratiseerumist ning seda hoolimata seda, sellest, et et esimest korda on äärmuspopulistid olnud Euroopa Liidu eesistuja, eesistuva riigi valitsuses. see näitab, et Euroopa Liidus on nii mõndagi muutunud ja seda ka drastiliselt. Euroopa Liit on täna teistsugune, kui ta seda oli enne Austria eesistumist. ja veel üks uus asi. esimest korda on eesistujariik tundnud, et ta ei ole kohustatud võtma niisugust äh, keskmist Euroopa positsiooni. Äh, Austria tegi koostööd, aga ei edendanud Euroopa tsentraliseerumist. suurepärane näide sellest on äh, ÜRO rändeleppe käsitlus. nagu meie, me, me oleme AFD-s selle küsimuse juba tõstatanud, aga ma väidan, et keegi äh, ei oleks äh, suutnud pidada seda arutelu nii intensiivselt, kui Austria ja Türgi sinine valitsus ei oleks selgelt sõna võtnud rändeleppe vastu. Austria astus julgelt välja äh, ja jaatajate karjast ning muutis sellega võimalikuks arutelu rändeleppe üle. suur tänu teile, kantsler Kurt, selle eest! seetõttu usun ma, et Austria eesistumist võiks mingil hetkel hakata vaatama muutepunktina Euroopa Liidu ajaloos. ma ei ole ainus, kes, kes näeb, kuidas võib oluliselt mõjutada eesistumine Euroopa Liidu arutelusid. ning niisugune väike eristumine toob eesistujale palju kasu tõstab ta esile. ning ma usun, et järgnevad eesistujad samuti teevad oma aktsendi. daamid ja härrad, härrad, väike vastuseis Euroopa teemadele ei muuda riiki Euroopa vastaseks. see, et kõigele jaa ei öelda, ei ole, see, see ei ole mitte ainult meie õigus, see on meie kohustus me peame tugevdama Euroopa Liidu institutsioonilist raamistikku, meil on vaja võimude tasakaalu, meil on vaja, et öeldakse ei, ei sellele, et Euroopa Liit käitub superriigina, nagu me praeguse komisjoni ja parlamendi ajal seda näeme. ning seda ei-d loodetavasti kuuleme me tulevikus rohkem ja see teeb Euroopale head, aitäh! rahvaste Euroopa fraktsiooni nimel härra Viljemski suur tänu, lugupeetud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad. austerlasena tahaksin ma alustada sellega, et sooviksin tere tulemast meie kantslerile Sebastian Kurzile ning äh, sooviksin, äh, et ta tänaks oma valitsust meie delegatsiooni poolt siin Euroopa Parlamendis. Austria eesistuja on olnud äärmiselt professionaalne, tõhus ja igati eeskujulik. kõigile teistele, kes püüavad siinkohal äh, Austria eesistujat poriga loopida, äh, neile ütleksin, et äh, me peaksime Äh, meenutama äh, Rumeenia sotsiaaldemokraate, meenutage neid äh, sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis. kui räägite korruptsioonist, tuletage endale meelde, et teil ei ole siin põhjust kedagi kividega loopida ja teisi kritiseerida, kui teie enda kodus asjad korras pole rohelised hädaldavad Vabaduse erakonna pärast kont-, konstantselt, aga Austria Vabaduse Erakond on see, kes otsustas äh, teha tõsiselt tööd äh, ja teha koostööd ka Iisraeliga. meie peame püüdlema siiski objektiivsuse poole ja mitte lihtsalt teiste süüdistamise ning poriga loopimise teele laskuma komisjoni president ütles, et ta ei mõista, miks Austria ei ratifitseerinud äh, ÜRO ränderaamlepet, seda sellepärast, et äh, meie valitsuses, meie parlamendis demokraatlik enamus tahab, et me saaksime ise otsustada oma rändepoliitika üle, ka tulevikus selle asemel, et me ratifitseeriksime mingisuguseid äh, nii-öelda mittesiduvaid kokkuleppeid, mis lõpuks muutuvad siduvaks meie suhtes. nii et äh, ma arvan, et praegu on äh, ainuõige, et me oma kõrge, kõrgema kohtu seisukohti ei eira Austria eesistumise ajal lähtuti lähimuspõhimõttest ning pandi paika teekaart Euroopa Liidu tuleviku arenguks, et otsused, mis paremini, mida saab paremini langetada liikmesriikide tasandil, langetatakse liikmesriikide tasandil. ma loodan, et selline nõukogu eesistuja on tulevikus teistele eeskujuks. suur tänu, Austria valitsus! ja nüüd siis fraktsioonilise ka kuuluvuseta liikmete nimel palun härra äh, Ujedovski. Äh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud kantsler. Te olite äärmiselt Euroopa-meelne, pragmaatiline eesistuja ja teie eesistumine on suurepärane näide sellest, kuidas pragmaatiline eesistumine on kasulikum ja tõhusam kui ähm, integratsioonile tuginev eesistumine. tegemist oli hea programmiga. julgeolek, keskkonnakaitse, äh, kaitseturu, äh, hiidude eest ja, ja teised teemad olid Austria eesistumise ajal tähtsal kohal rändepoliitikas on äärmiselt erinevaid arvamusi. ja meil on vaja rohkem kainet mõistust, eesistuja näitas üles kainet mõistust, sellepärast et rändepoliitika peab olema realistlik, pragmaatiline. mõned aastad tagasi kehtestas komisjon liikmesriikide suhtes kvoodid. Nende kvootidega vähenes usaldus rahva hulgas Euroopa institutsioonidesse ning äh, populism hakkas pead tõstma. olgem ettevaatlikud. meie poliitiline tegevus peab küll tuginema solidaarsusele, aga enne seda rea-, realismile. selles mõttes oli Austria eesistumine väga positiivne näide. tahaksin teiega liituda ka võitluses antisemitismi vastu ning äh, loodetavasti Äh, sama suhtumisega suhtutakse usuvabadustesse ning kaitstakse ka kristlasi. suur tänu ja nüüd äh, komisjoni president härra Juncker, palun, olge lahke. härra president, ich hab nicht den Eindruck. härra president. mulle tundub, et äh, minu poolt ei ole vist mõttekas enam midagi siia juurde lisada. ma ei saa sisuliselt kuidagi seda debatti rohkem rikastada. tänan Austria eesistujat tehtud töö eest. ja mis puudutab rändepaketti siis ma ei ole kõnelenud sellel teemal mitte ainult äh, enda nimel, vaid kogu komisjoni nimel. Need, kes arvavad, et äh, selle teema tõstatamine ei kuulu demokraatliku arutelu juurde, eksivad äh, fundamentaalselt, aga olen nõus nendega, kes ütlesid, et Austria eesistuja oli pragmaatiline ja tulemused on ka sellised, et äh, viimaste eesistumiste ajaloos äh, väärib Austria eesistumine kindlasti esile tõstmist kui edukas ja sellest äh, suur tänu Austria eesistujale. palun, kantsler Kurz austatud president Tajani, lugupeetud äh, daamid ja härrad. mul äh, ei ole enam äh, palju öelda, soovin teid tänada koostöö eest, soovin tänada ka positiivsete sõnavõttude eest siin. Euroopa Liidu moto on mitmekesisus ühendab, mitte et samasuguses eristab loomulikult fraktsioonid on erinevatel seisukohtadel, selline juba Euroopa Liit on, see iseloomustab ka meie mitmesuguseid liikmesriike. meil on valdkondi, kus me peame saavutama veel edusamme, liikuma edasi aga kuna valitseb arvamuste mitmekesisus, meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, mitmeid institutsioone, siis kõigest sellest hoolimata me siiski liigume edasi, meil oli üle viiekümne triloogi eesistumise ajal me saavutasime kokkulepped nõukogu siseselt vähemalt soovime kõike head Rumeenia eesistujale ja täname teid külalislahkuse eest siin Euroopa Parlamendis. suur tänu. ja täname teid äh, tehtu eest. Äh, istung katkeb äh, paariks minutiks pärast seda leiab aset äh, pidulik istung euro kahekümnenda aastapäeva puhul. diamo ora inizio alla niisiis alustame piduliku istungiga me tähistame täna euro meie ühise valuuta kahekümnendat sünnipäeva J'avais six ans et mul oli kuus aastat ja siis ma läksin vanaemaga koos franke eurode vastu vahetama. Ähm, ma sain hambahalja käest raha ja see oli esimene minu taskuraha. ma mäletan täpselt, kui pettunud ma olin, kui ma esimese käe kella asemel sain hoopis äh, euromüntide äh, meenepaketi ma mäletan, kuidas me läksime emaga poodi, ta püüdis ostukäru kasutada, aga tal ei olnud eurot, nii et me pidime selle euro kusagilt hankima majandus- ja rahaliidu protsessi tagasipööramatus. esimene mõttevahetus sellel teemal, et me võiksime luua Euroopa rahasüsteemi. kuidas te investeerite oma raha või olete ettevõtja, kui te ei tea, milliseks muutub teie valuutakurss? Euroopa valuuta nimeks saab euro. euro rahatähtede ja müntide kasutuselevõtt on üks suurimaid, kui mitte kõige suurim samm Euroopa integratsiooni ajaloos Euroopas on kolmsada miljonit inimest, kellel on taskus käegakatsutav märk sellest, et nad kuuluvad Euroopasse. meil on ühine saatus. euro annab tarbijatele võimaluse valida ja samal ajal fikseerib hinnad äh, ja annab võimaluse kaubelda rahvusvaheliselt ja teiste eurot kasutavate riikidega. euro andis meile, mulle võimaluse liikuda, kui ma läksin praktikale Hispaaniasse, mul oli väga lihtne raha välja võtta ilma pangatasudeta ja see on kasulik eriti alla kahekümne viie aastastele. euroga, kui ma olen reisil, siis ma ei pea raha vahetama, ma ei pea mõtlema, palju see minu rahas maksab ja pangaülekanded on ka palju lihtsamad kui idee täiend-, täi-, täidab aja vajadusi, ei ole see enam oma looja idee, sellest saab midagi suuremat kui selle idee loojad. austatud saadikud, kallid külalised, täna tähistame meie valuuta euro kasutuselevõtu kahekümnendat aastapäeva, seda kasutab kolmsada nelikümmend miljonit eurooplast, see on maailma tähtsuselt teine valuuta. värskema Eurobaromeetri uuringu põhjal võib öelda, et kolm neljandikku eurooplastest hindavad eurot positiivselt. euro on muutnud meie ühtse turu läbipaistvamaks ja konkurentsivõimelisemaks, hõlbustades liikumist, tehinguid, kauplemist ja turismi. majanduskriisi ajal ja samuti tänu kvantitatiivsele lõdvendamisele, mille viis ellu Euroopa Keskpank ja ma tahaksin president Draghit selle eest tänada, on meie valuuta olnud kilp, mis kaitseb nõrgemaid majandusi kokkukukkumise eest siiski tõi kriis välja ka need puudused, mis on seotud euroarhitektuuri lõpetamatusega ja samuti ka riigivõla haldamisel tehtud vead. kuid mitte igaüks ei ole kindel selles, et meie valuuta toimib hästi. ka meie kojas on kolleege, kes kritiseerivad euro Äh, süsteemi ülesehitust ja peavad seda tõkkeks konkurentsivõimele. Nad arvavad, et äh, kärpepoliitikad on olnud valed. mina olen aga veendunud, et euro on hea asi ja see ei ole iseenesest meie eesmärk, vaid see on vahend saavutamaks sotsiaalset turumajandust, mis tooks jõukuse ja töökohad kõikidele Euroopa kodanikele. seega on hädavajalik et me viiksime eurosüsteemi loomise lõpule. on oluline, et kapitaliturgude liit ja pangaliit viidaks lõpuni, samuti ka majandus- ja fiskaalliit. me ei saa jääda seisma siia, kus me täna oleme vastasel juhul võime sattuda uue kriisi ohvriks. me näeme majanduskasvu ja tööstustoodangu äh, kasvu aeglustumist ja on olemas oht, et mõnes Euroopa riigis tekib majandusseisak, samuti äh, kasvavad erinevused äh, euroala erinevate riikide ja piirkondade vahel. on piirkondi, kus iga teine noor inimene ei leia endale tööd ja see ei ole vastuvõetav olukord. nii et on täiesti selge, et meil on vaja veel täiendada seda süsteemi, me peame toetama investeerimist äh, majandusse, äh, stimuleerima äh, lähenemist sotsiaalsel ja majanduslikul tasandil. on oluline, et täidetaks meie koja nõudmisi, et tuleb tagada ka vajalik eelarve kõigi nende väljakutsete vastuvõtmiseks. nii et täna me mitte ainult ei pidutse, vaid me peame ka hindama neid vigu, mis on minevikus tehtud ja peame tuvastama neid probleeme, mis tuleb veel lahendada. ma kutsun Euroopa juhte üles vastutustundele. me peame kiireloomuliselt alustama euro tugevdamist majanduskasvu ja töökohtade algatuse taashoogustamist ja me peame ju tagama töökohad nii paljudele eurooplastele kui võimalik, sest ilma tööta ei ole vabadust ega väärikust, suur tänu. ja annan kohe sõna härra Trichet'le Euroopa Keskpanga endisele presidendile. palun, härra Trichet. suur tänu, lugupeetud president. lugupeetud Euroopa Parlamendi president, endised Euroopa Parlamendi presidendid, komisjoni president, eurorühma president, rah-, rahandus- ning majandusküsimuste komisjoni esimees, kallis Mario, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. ma olen äärmiselt liigutatud, mäletan Wim Toisenbergi, oma eelkäija mälestusi euro algusaastatest. ja ma mäletan ka kõiki äh, e-, kõnesid Euroopa Parlamendis kahe tuhande kolmandat, kolmandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani. Äh, ajad olid rasked, et mitte öelda väga rasked Euroopa jaoks ja Eurol on äh, nendest mälestustest lähtudes neli edulugu. kõigepealt äh, valuuta on olnud stabiilne ja usaldusväärne Euroopa Keskpangale anti äh, hinnastabiilsuse primaarne mandaat ja algusest peale oli selge, kuidas hinnata stabiilsust, hindade stabiilsuse äh, loomise võimalusi äh, ja äh, euro inflatsioon on üks koma seitsekümmend viis protsenti, see on parem kui äh, varasemate liikmesriikide valuutade puhul. euro stabiilsus Euroopas kajastub ka maailmas, euro on pärast dollarit teisel kohal valuutade hulgas ja kaugel ees jeenist. teiseks euro ja euroala näitasid üles äärmist vastupidavist, pidavust esimese finants- ning majanduskriisi äh, ajal pärast teist maailmasõda. ülemaailmsed analüüsid näitavad, et ühtne, äh, näitasid, et ühtne va-, va-, varu-, valuuta äh, ei pea vastu äh,, aga et see on küll julge samm, aga ei suuda raskustele vastu panna. aga euro näitas, et sellised prognoosid olid valed euro suutis äh, jääda püsima, näidata üles äärmist vastupidavust kõige halvemates äh, rahvusvahelistes tingimustes. ja mis puudutab äh, euroala tugevust, siis lühidalt võib öelda, et viisteist euroala liiget ju ajal, kui Lehman Brothers pankrotti vajusid, vajus on endiselt jalul, sealhulgas ka Kreeka, kes äh, oli kõige kohutavamas äh, olukorras pärast äh, seda majanduskriisi, mis oli pärast teist maailmasõda ka hullem kriis. see näitab, kui tugev on euroala. mis puudutab rahva toetust eurole, siis selles osas ütleksin nii, nagu teiegi ütlesite, härra president usku äh,, uskumatu on see, et kolm neljandikku meie äh, kodanikest äh, saavad äh, kasutada raha äh,, mis on üks äh, ja meie jaoks ja ainult äh, vähesed inimesed on euro vastu äh, ja äh, selline toetus on suurim praegu euro ajaloo jooksul rahva toetus, mis, mida sageli arvesse ei võeta, kui Euroopat, Euroopast räägitakse, näitab ka seda, miks euro ja euroala on nii tugevad olnud. ja euro neljas edulugu on seotud viimase IMF-i andmeülevaatega, see näitab, et et euroala ja Ameerika Ühendriikide majanduskasvu näitajate vahel ei ole suuri vahesid, ka Maailmapanga andmed näitavad seda. Per capita majanduskasv on pärast euro loomist üheksakümne üheksandal aastal olnud äh, praktiliselt võrdne Ameerika Ühendriikide omaga. ja